Allora, procediamo alle dichiarazioni di voto. Chiedo... hästi, siis äh, järgnevad nüüd hääletusselgitused ja palun äh, kolleegidel saalist rahulikult vaikselt lahkuda. kõigepealt proua Swinburne, üks minut teatud tööstuste äh, vähenemine Walesis on suureks äh, mureks äh, minu valimisringkonnas, seetõttu ma tervitan Euroopa Kalandusfondi alast raportit, on võimalik kasutada Euroopa Liidu vahendeid regionaalarengus ja samuti anda abi ühise kalanduspoliitika raames, panustades kalavarude kestlikkusele ja selle ähm, valdkonna pikaajalisele arengule, arvestades äh, rahvusvahelist äh, mõõdet ja praegusi majandusraskusi, siis on väga oluline rakendada kalandusfondi, jätkamaks äh, olemasolevaid projekte. kalandus on otseselt seotud ka turismiga, eriti just Lääne-Walesis, kus on kasutatud ühtekuuluvusfondi vahendeid ja me loodame, et äh, kalandusfondi kaudu saavad äh, kasu just äh, kõige rohkem abi vajavad piirkonnad, et kaitsta ka merekeskkonda ja edendada turismi Walesi rannikupiirkonnas, tänan. ja mis puudutab järgmisi sõnavõtte, Eh, siis palun kolleegidel rääkida aeglasemalt, sellepärast et muidu on suulistel tõlkidel võimatu tõlkida. järgmisena Anna Rusma. juhataja. tegemist on vaba turu takistamisega kui antakse toetusi kalanduse jaoks, see ettepanek on oluliselt parem võrreldes varasemate reeglitega. me saame kasutada fondi vahendeid rohelistel eesmärkidel nüüd, aga ma arvan siiski, et oleks parem valida tõesti see uus mainitud äh, vorm ja vähendada eksisteerivate toetuste arvu, me peaksime rohkem panustama vabale turule. suur tänu, kolleeg. järgmisena kolleeg Saniki. tänan, president, arvestades üldist finantskriisi, mis puudutab ka Euroopa rannikualasid, siis ma arvan, et on tõesti meie kohustus tagada Euroopa Kalandusfondi parem kasutamine. finantsvahendid selles sektoris on tihtipeale ette nähtud laevade demonteerimiseks, aga ei ole edendatud äh, sektori kasvu, nii et on hea, kui kalandusfondi prioriteedid üle vaadatakse ja tagatakse lihtsam juurdepääs vahenditele. ma olen härra Ferreira raporti poolt. me peame tagama, et liikmesriigid saaksid viia lõpule oma algatatud kalandusprogrammid ja projektid. tänan, proua Seniki ja nüüd järgmisena proua Anželilli, palun. tänan, president mitmed kolleegid juba ütlesid, et meil on siin üldine kriis ja see mõjutab otseselt äh, spetsiifilisi majandussektoreid, näiteks ka kalandust. Kreekas, aga ka Itaalias on kalandus väga oluliseks äh, sissetulekuallikaks lisaks annab see lisaväärtust äh, paljudes äh, piirkondades, mis äh, on ühtekuuluvuspiirkonnad. ma toetan komisjoni selles mõttes, et me peaksime rakendama kümne protsendi määra kaasrahastamises see võib olla üleminekumeede, aga igal juhul on see stiimuliks era- ja avaliku sektori investoritele, et nad saaksid kasutada täielikult ära need vahendid, mis Euroopa Liidul on neile abiks pakkuda. suur tänu, proua Anželili ja järgmisena härra Pirillo, palun. tänan, juhataja. ma hääletasin Euroopa Kalandusfondi raporti poolt sellepärast, et et äh, meil on seda fondi väga vaja. ja me peame kiiresti vahendid kasutusele võtma. ma olen nõus kolleegidega, et me peaksime esimesel lugemisel selle heaks kiitma, eriti äh, oluline on keskenduda kõige haavatavamatele piirkondadele ja nüüd on alanud ka juba reformi teemalised arutelud, mis puudutavad kalandusfondi, me peame rääkima kaasrahastamismäärast ja lävendist, mis tuleks tõsta kümnele protsendile ja me peaksime vaatama, kuidas erinevate programmiperioodide vahel vahendeid jaotuda ja meil võivad tekkida ka kattuvused äh, kalandusfondi uue fondi vahel. suur tänu, härra Piello ja järgmisena härra Jaar. tänan, juhataja. ka mina hääletasin äh, suure heameelega selle raporti poolt, sellepärast et see annab konkreetse vastuse probleemidele, mis liikmesriikides eksisteerivad. me kõik tahame panustada majanduskasvule, aga meil on kaks põhilist probleemi. esiteks, riikidel ei ole kaasrahastamiseks vahendeid ja teiseks, paljude programmide puhul kaasrahastamine ei toimi ja nüüd me tegeleme selle probleemi kõrvaldamisega. me parandame kaasrahastamist, eh, eraldades Euroopa tasandilt eh, vastavaid vahendeid ja see tegevus eh, võiks olla eeskujuks ka teistele fondidele, me peaksime kindlasti hindama selle mehhanismi toimimist ja vaatama, kas seda saaks rakendada ka teistes programmides. tänan, härra Jaar ja järgmisena härra Tannok. ma hääletasin koos oma fraktsiooniga selle raporti poolt kalandusfond on kasulik äh, vahend, eriti liikmesriikides, kes kannavad kõige, kannatavad kõige rohkem kriisi all, aga rakendada on keeruline, kuna on probleeme kaasrahastamisega. komisjon äh, näeb ette lisamakseid nendele riikidele, kes kõige rohkem finantskriisi all äh, kannatavad, kes saavad praegu toetust. sellega soovitakse tagada kalandusfondi programmide jätkuvus liikmesriikides ja loodetavasti ei saa olema Euroopa Liidu äh, panused kõrgemad, kui komisjon on esialgu välja pakkunud, arvestades äh, eelarve olukorda ja meie hääletasime igal juhul poolt. suur tänu, härra Tänak ja siis härra Nikolson. I suur tänu, president, mina hääletasin ka selle raporti poolt praeguses majanduskriisi olukorras, mis mõjutab kogu Euroopa Liitu, on oluline ühtekuuluvusprogrammide elluviimine näiteks, seetõttu hääletasimegi Euroopa Kalandusfondi raporti poolt, et ähm, toetada kohalikku kalandust me soovime ka selliseid meetmeid, mis võimaldavad suuremaid, äh, suuremaid makseid, vahendeid, et selle, et neid programme ellu viia. minu äh, valimisringkond on Põhja-Iirimaa ja me tõesti vajame liikmesriikide abi, sellepärast et meie äh, kalamehed tõesti tunnevad omal nahal majanduskriisi mõju. väga, me teame ka, et äh, kümneprotsendiline lagi on vastuvõetav tänane. suur tänu, härra Kaminski. suur tänu. ma olin täieni, täiesti veendunud, kui ma hääletasin kalandusfondi raporti poolt, kalandus on väga oluline majandussektor Euroopa Liidus ja mul on hea meel ka, et komisjon näitab üles paindlikkust, arvestades praegust kriisiolu, olukorda. ühest küljest me püüame õigustatud ootustele sektoris vastata ja teisest küljest oleme me ka ratsionaalsed Euroopa vahendite kulutamisel. tahaksin rõhutada, et kalandussektori probleemid ei oma mitte ainult majandusdimensiooni, vaid on seotud ka kodanike tervisega, tervisliku toitumisega, näiteks, et vältida Euroopa Liidus diabeeti. suur aitäh ja nüüd ma annan sõna härra Kellile üheks minutiks. Mr Kelly. Sorry, president Rakeli, vabandage, ma tegelikult ei soovinudki sõna võtta kalanduse kohta. ma toetasin seda ettepanekut ja mul on väga hea meel, et need nüüd läbi läksid, tänan. I m sorry, mister. vabandage, aga minu nimekirjas on siin teie nime, nimi. nüüd lähme edasi. järgmise raportiga, palun. USA ja Kanada keeld loomaliha eksportida või importida mõjutas Euroopa Liidu põllumajandustöötajate sissetulekuid ja nüüd mul on väga hea meel, et tõesti on resolu-, resolutsioon koostatud selle kaubandusprobleemi üle oluline on autonoomsete kvootide seadmine just puhtale lihale, mis ei, mis ei ole hormoonidest mõjutatud. tänan. suur tänu, proua Svenben ja nüüd annan sõna härra Hannele, palun. tänan, nelikümmend aastat tagasi ähm, hääletas Ühendkuningriik ühisturu poolt ja ma ei tea, kas äh, me tõesti tegelikult adusime, mis tähendas äh, või, või mis, missugune vahe oli vabal turul ja tolliliidul, vaba turu ala tähendab seda, et kapital, inimesed ja kaubad eh, liiguvad ilma piiranguteta ja muide Šveitsil on ka selline leping Euroopa Liiduga eh, ja neil läheb päris hästi tolliliidus, aga on eh, kõigil kohustus üht, ühtset tollipoliitikat, tariifipoliitikat järgida. Ühendkuningriigi kaubavahetus mitte Euroopa turgudega oli kõige suurem, vanem, varem Euroopa Liidus, aga nüüd me oleme mitmetest tootjatest lihtsalt ära lõigatud. ma ei tea, meie tolliliit on tegelikult äh, kokku kukkumas äh, ja äh, samas arenevad uued demokraatlikud turud ma ei tea, kas see oli õige otsus, tänan. tänan, Anna. Äh, suur tänu, härra Hänan. ja nüüd annan sõna kolleeg Tsanikile. suur tänu. mina hääletasin selle raporti poolt, sellepärast et äh, siin püütakse kaubanduspoliitika õigusakte ühtlustada, arvestades ka tumbikuvastaseid regulatsioone äh, ning kasutades ära uut komitee menetlust. Need tekstid, mille poolt me täna hääletasime toetada Euroopa Liidu tööstust, Itaalia tööstust samuti, samuti kaubanduslikke kaitsemeetmeid, mis ongi tegelikult ettevõtetele Euroopa Liidus ainus kaitsevahend. see on ka äh, võitlus meie Euroopa väliste partnerite äh, ebaõiglase praktika vastu. härra Tänak Atlandi-ülese äh, kau-, kaubandussuhted on väga keerulised olnud, need puudutavad äh, klooriga pestud kanaliha, hormoonidest mõjutatud loomaliha, meie hääletasime nüüd uue äh, regulatsiooni poolt, loodame, et see tugevdab eluliselt tähtsaid kaubandussuhteid üle Atlandi ning annab mõlemale turupoolele rohkem kindlust need kaubaartiklid, millest me täna rääkisime, näiteks loomaliha on tegelikult vähese tähtsusega, aga muide sanktsioone mm, on olnud palju rohkem, loodame, et need sanktsioonid kõrvaldatakse, kaubandustõkked eemaldatakse ja läbirääkimised edenevad. see aitab kaasa meie pikaajalistele kaubandussuhetele ja annab majanduskasu mõlemale poolele. USA, Euroopa Liidu poliitilised ja kaubandussuhted peavad olema meie äh, oluliseks prioriteediks, arvestades meie ühiseid väärtusi. suur aitäh ja nüüd annan sõna härra Nikolsonile. suur tänu, härra president, hääletasin selle raporti poolt, kuigi mul oli alguses väike mure, mina usun, pikemas perspektiivis on sellel raportil siiski mm, võimalus nii äh, Euroopa Liidule, USA-le, Kanadale kasu tuua, et siin arvestatakse eh, tariifide sanktsioonide eh, dünaamikat, mis eh, sai alguse juba tuhande üheksasaja kaheksakümnendatel aastatel, käsitleti loomaliha, mis on hormoonidest olnud mõjutatud, tariifid on üle saja kuueteistkümne tuhande miljoni kahju toonud loodame, et tulevikus hakatakse kõrgekvaliteedilist loomaliha piirile toimetama. Euroopa Liit äh, peab äh, uuest revolutsioonist äh, tas-, kasu saama kodanikele, tähendab see sadu tuhandeid tonne puhast loomaliha ning me loodame ka, et suur, et suurem in-, kaubanduslik integratsioon USA ja Euroopa Liidu vahel saab ka teoks, tänan. härra Kaminski, daamid ja härrad. me oleme astunud suure sammu edasi, lõpetades need vaidlused, mis algasid tuhande üheksasaja kaheksakümnendatel aastal, aastatel. Ehm, Euroopa Liit kaotas sada kuusteist miljonit dollarit igal aastal nende kaubandusvaidluste tõttu ja e, e, impordikeelude tõttu Ameerika turgudele. kui nüüd vabakaubanduse teemal rääkida, siis arvan, et USA peaks e, meie sanitaarmeetmeid siiski usaldama ja meie peaksime usaldama nende menetlusi. seega täna astutud samm liigub õiges suunas ja loodame ka, et USA vastab positiivselt Euroopa Liidu heale tahtele. suur aitäh, härra Kaminski, nüüd läheme edasi meie Kristoti raportiga ja annan sõna järgmisele kõnelejale, proua Vilmat. kui tegemist on tehnilise raportiga, on sellel siiski on Lissaboni lepingul uue resolutsiooni jaoks väga oluline mõju. me peame järelevalve rolli väga tõsiselt mõtlema, majanduskomisjonis oleme väga palju mõelnud selle üle, kas tegemist on tõesti tehniliste meetmetega, kas need peavad olema rakendusmeetmed või delegeeritud õigusaktid, mida me saame pärast tagasi võtta kaubanduspoliitika puhul on niisuguse tasakaalu leidmine väga keeruline, nii nagu ka finantsküsimustes ja eh, mul on hea meel, et praegusel kujul on raport saavutanud hea tasakaalu. ja nüüd annan sõna Ramos Kardiinile. suur tänu, president. dopinguvastane määrus on eriliselt oluline, arvestades eh, tehtud ettepanekuid, milline kaubanduspoliitika ei tohiks meie tootmist mõjutada, kaubanduspoliitika peab arvestama reegleid ja see ei ole mitte ainult ühe poole jaoks välja mõeldud, vaid eh, kõik partnerid peavad põhireegleid täitma. oluline on leida õige hinnatasakaal, dumping tuleb peatada. rahvusvahelise kaubanduse komisjon on väga hästi töötanud mõeldes sellele, et ähm, dumpinguhindu ei tohi lubada üle viieteistkümne kuu. me oleme nüüd huvitatud äh, sellest, mida kavatseb komisjon ette võtta. kaitsemeetmed on siiski olulised konkurentsi tagamiseks ning tarbijate kaitsmiseks ja seetõttu hääletasin selle raporti poolt, tahaksin raportööri suurepärase töö eest tänada. suur tänu, proua Muskardini! tundub, et Prosanikit ei ole saalis. ja nüüd kolleeg Sustat, teda ka ei ole. härra Kaminski, palun. president. hääletasin täie vastutustundega selle raporti poolt. tegemist on muidugi tehnilise küsimusega sellised otsused on seotud asjaoluga, et Euroopa Parlament rakendab järk-järgult antud soovitusi ja me äh, kohaneme järjest rohkem selle olulise rolliga, äh, mis tuleneb nüüd Lissaboni lepingu jõustumisest. minu arvates on väga hea, et järelevalvemenetlus liikmesriikides aitab äh, lihthäälte enamusega nüüd äh, komisjoni ettepanekuid blokeerida, nii nagu eelkõneleja ütles, see on oluline tõhusate dumpinguvastaste meetmete rakendamiseks. suur tänu! tänan, härra Kaminski. härra Vielam, palun. tänan, president. vaatamata mõnedele mureküsimustele mis on seotud sellega, et liikmesriikidega täielikult ei konsulteerita, soovisin ma siiski raportit toetada, sest siiski ähm, suhtub see õiglas, õiglaselt teatud seadusesätetesse, mis tulevad Lissaboni lepingust ja äh, puudutavad ka Euroopa Liidu õiguse ülevõtmist liikmesriikides. uus menetlus asendab komitee menetlust ning äh, nüüd on meil nii nõuandev kui ka konsultatiivroll, see võimaldab parlamentaarse järelevalve teostamist, see on väga hea. näiteks oleme oma võimalusi kasutanud seoses tollitariifide läbivaatamisega. loodame, et meie kaubandussuhted tänu sellele uuele süsteemile paranevad. suur tänu, läheme üle nüüd La Via raporti juurde ja annan proua Vilmatile sõna. aitäh, koos oma frato-, fraktsiooniga konserva-, äh, konservatiivse äh, fraktsiooniga me sooviksime kindlasti näha korrigeeringuid Euroopa Liidu äh, eelarves, ma ei saa lihtsalt õigustada kuidagi sedavõrd mastaapset eelarvet. liikmesriikides äh, tehakse kärpeid, mis on drastiliste tagajärgedega elanikele ja taolises olukorras on igasugused eelarve suurendamised Euroopa Liidu tasandil täiesti äh, õigustamatud. kahe tuhande kolmeteistkümnenda eelarves peakski niimoodi käituma, ehk äh, mitte suurendama seda. aitäh, kolleeg Hannan! aitäh, juhataja! kolm asja on kindlad surm, maksud ning äh, pidev Euroopa Liidu eelarve tõusmine. kõik kakskümmend seitse liikmesriike praegu äh, püüavad leida võimaluse, võimalusi kärbeteks, aga samas äh, Euroopa Liidu eelarve järjest paisub, räägitakse, et seda kasutatakse töökohtade öö, ähm, lisamiseks ja nii edasi siin ähm, tulevad mängu nähtamatud ja nähtavad kulud. kõik need rahad, mis Euroopa Liitu suunatakse, nendega oleks võinud koha peal tegelikult midagi praktilist ära teha. kuidas äh, niisuguse süsteemis saame äh, jätkata. eelarve paisub sellel ajal, kui igal pool mujal tuleb püksirihma pingutada ja sellepärast ma lihtsalt äh, lõpetan oma kõne. aitäh, härra Annan ja kolleeg Anton Jotsi, palun järgmiseks. aitäh, juhataja. enne oma hääletuses selgus, selgitust sooviksin ma öelda, et mul on seljas see T-särk selleks, et paluda eh, Euroopa Liidult sekkumist kahe Itaalia sõduri vabastamises. Eh, nad on kinni peetud eh, selle eest, et nad tegelikult täitsid oma kohust piraatluse vastases võitluses juhataja, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelarve üldsuunised peaks olema lähtepunktiks komisjonile eelarve koostamisel selles raportis on põhilised punktid paigas, kuidas peaks uuesti käivitama Euroopa majandust ning siin on räägitud ka jätkuvast majanduskriisist. ma toetan seda initsiatiivi mitte ainult sellepärast, et see annab Euroopa Liidule eelisrolli kohesiooni kindlustamisel, see ühtlasi annab ka kindlustunde, et uued eelarved äh, võtavad arvesse majanduskriisi. toetan Lavia raportit, eriti muuhulgas seda pöördumist nõukogu poole, et ei tohiks eh, kunstlikult kärpida summasid, eh, mille tulemuseks on kohesioonipoliitikate eh, ebaõnnestumine. aitäh, kolleeg Antoni Otsi, toetan teie pöördumist ja palvet, samasuguse palvega on esinenud ka väga paljud teised saadikud. me loodame, et täna välisteenistuse juht annab meile infot selle väga raske ja dramaatilise sündmuse kohta. ja järgmiseks proua Janak Kudakis selles raportis on üles äh, kutsutud kollektiivsetele jõupingutustele. see tähendab rohkem Euroopat, rohkem äh, raha. ma vägagi pooldan kasvu ja täiendavate töökohtade poliitikat, aga ma ei usu, et võtmeks selles juures on rohkem Euroopat. vastupidi, vaja on vähem regulatsiooni, nii et äritegevus saaks öö, äh, õitseda parlament on ära raisanud oma võimaluse või kaotanud võimaluse väga tugevat signaali äh, kuuldavale tuua. me oleksime pidanud üles kutsuma Euroopa eelarve külmutamisele, äh, kuulates äh, oma valijate häält, selle asemel me aga lõime põnnama ja seda ei teinud. aitäh, proua Jannaku Taakis, järgmisena kolleeg Dots, palun. aitäh, juhataja ma hääletasin selle raporti vastu. taas kord öö, ähm, öeldakse, et täiendav poliitiline integratsioon on eeltingimus ja see on öö, ähm, tähtsusjärjekorras varasemal kohal kui majandus- ja sotsiaalne tegevus. poliitilise öö, ähm, integratsiooni idee on see öö, liiv, millesse Euroopa Liit vajub see tähendab ka seda, et vägagi kõvasti vajatud äh, taastumine ei ähm, teostu. liikmesriikide käitumist ei peaks kopeerima Euroopa Liidu tasandil, kuidas seda nüüd kommenteerida? nõutakse täiendavaid rahasid liikmesriikidelt ja Euroopa Liidu eelarve paisub minu meelest on praegu ülim aeg Euroopa Liidu eelarvest raiskamine lõpetada. tähtis on äh, juhtida ise eeskuju näidates. aitäh, proua Toots ja äh, härra Jaar, palun järgmiseks. tänan, ma hääletasin selle raporti poolt, sellepärast et äh, raportöör Giovanni Lavia on teinud head tööd, ta leidis vajaliku kompromissi samuti olen ma arvamusel, et kui me räägime strateegilistest äh, eesmärkidest, bürokraatia kaotamisest, kui me räägime haldusest, administratsioonist ja sellest, et Euroopa Komisjon peab äh, kulutama vähem raha, siis see on strateegiline eesmärk, me ei saa seda realiseerida üleöö, vaid me peame järele mõtlema selle üle, kuidas äh, võtta vastu seadusi ja määrusi, mis toovad endaga kaasa vähem kontrolli ja vähem bürokraatiat. ma oleksin soovinud, et äh, oleks äh, vastu võetud ALDE ettepanek, et äh, kaks tuhat kolmteist aasta oleks pühendatud finantskonsolideerimise aastale, aga muidu oli raport väga hea. tänan, härra Jaar ja järgmisena annan sõna härra Takulale. härra. aitäh, juhataja. kõigepealt tahaksin öelda, et hääletasin selle raporti poolt. siin on paljugi häid asju ja võiks öelda, et see on õigel kursil, kuigi veel pisut ebapiisav. minu meelest on tähtis arvestada, et praegu on äh, väga suurte majanduslike väljakutsete aeg Euroopas ja taolisel ajal peab jätkuma julgust, et ähm, nii-öelda äh, liigset raha kasutamist kärpida. aga samas äh, peaks kasvuvõimalus ikkagi jääma. kui me soovime, et Euroopa majandus elustuks, me peame kindlasti investeerima arendus, teadustegevusse, innovatsiooni ning ka koolitusse see on see vundament, eh, mille alusel võiks toimuda uus kasv Euroopas. antud olukorras on väga tähtis arvestada, et nendele aladele, nendesse aladesse on vaja rohkem eh, panustada, koolitus, innovatsioon, eh, teadus-arendustegevus, neid on vaja selleks, et Euroopa majandus kasvaks, aitäh! suur aitäh! härra Kaminski, palun järgmiseks. tänan, juhataja. daamid ja härrad, nagu kõik poolakad ECR-ist äh, hääletasin ka mina erinevalt meie fraktsioonist, nimelt ma andsin poolthääle selle raporti, äh, sellele raportile. ma mõistan kõiki neid, kes räägivad, et vaja on kärpida Euroopa eelarvet ja vaja on võidelda bürokraatia vastu, need on vägagi väärt eesmärgid. samas tuleme, tuleb meil meeles pidada, et kärped Euroopa Liidu eelarves äh, tähendavad äh, kaotusi uute liikmesriikide jaoks. uutel liikmesriikidel on vaja Euroopa Liidu tuge nii, et nad saaksid likvideerida vahe enda ja Euroopa Liidu li-, rikkamate riikide vahel. üheksakümnendate aastate alguses me ei kaitsnud oma turge eh, Inglise eh,, Itaalia ja Prantsuse toodete eest eh,, nende riikide ettevõtted teenisid hiidkadu, kasumeid ja nüüd eh, on sellepärast nagu meile alust ka toetust saada. aitäh, härra Kaminski! ja järgmisena proua Jääteenmägi. lugupeetud juhataja, ma hääletasin eh, eelarve külmutamise poolt. ma leian, et Euroopa Liidu eelarvet tuleb kärpida. Euroopa Liidu liikmesriigid elavad võlgu nad on võlgu nii Euroopa Liidu liikmesmaksu kui ka igapäevased kulutused ja sellele lisaks liikmesriigid peavad märkimisväärselt kärpima oma riigieelarveid. taolises olukorras peab Euroopa Liit näitama eeskuju, peab olema ka innovatiivne ja näitama ette need kohad, kust võiks kokku hoida, Euroopa Liit ei saa moraali lugeda liikmesriikidele tuleb kokku hoida ja öö, kait- ja karistama neid liikmesriike ja ise pennigi säästmata. Euroopa Liidu eelarve, parlamendi, komisjoni ja nõukogu eelarves peab leidma mõistlikke kokkuhoiukohti. selle asemel Euroopa Liit aga peaks kasvu öö, ja tööhõivele raha leidma. aitäh! järgmisena võtame ette rap-, järgmise raporti eh,. minu arvates õigus, eh, tsiviilõiguse osas tuleb kindlasti eh, head kogemust jagada. juba on olemas terve plejaad online vahendeid, millega võidelda piiriüleste ehm, eh, probleemide vastu. ettepanek Erasmuses eh, kohtunike võrgustiku moodustamiseks tundub täiesti eh, ebavajalik olevat. justiitsküsimused on vägagi kindlalt liikmesriikide pädevuses ja sellepärast ei saa siin mingisugust harmoneerimisest juttu olla. aitäh! härra Kaminski, palun. aitäh, juhataja. kolleegid ma toetasin seda resolutsiooni, mina leidsin, et meie Euroopa Parlamendina peame toetama oma kodanikke. meil on väga palju erinevaid õigussüsteeme, ma olen vägagi hästi kursis, et liikmesriikide vahel on erinevusi meil on järjest rohkem ähm, kontakte, igasuguseid kontakte liikmesriikide kodanike vahel ja see tähendab seda, et peab olema paremini kursis teiste riikide õigussüsteemide eripäraga, sellepärast et et need ju mõjutavad meie inimeste igasugust tegevust, mis teises liikmesriigis toimub. sellepärast ma leian, et koordinatsioon on vajalik aga samas näidates üles austust maksumaksjate raha kasutamise vastu. aitäh ja võtame nüüd järgmise raporti. laste tööjõu kasutamine kakaosektoris. Emma McClarkin. tänan ÜRO laste õiguste konventsioon toonitab äh, hariduse tähtsust, eriti just äh, algkoolide kättesaadavust ja kindlasti äh, on kõigile selge, kuivõrd oluline see on ähm, laste arengu seisukohalt, nii et me peame kiireloomuliselt lahendama probleemi, mis puudutab äh, sadu miljoneid äh, lapsi üle kogu maailma, keda sunnitakse tööd tegema ja kakao kasvatamine on selles äh, osas väga problemaatiline. Lääne-Aafrika, kust tuleb umbes kolmveerand maailma kakaotöö äh, on selle probleemi keskmes, sellele lisanduvad veel pidevad äh, piirkondlikud äh, konfliktid seal riikides. me peaksime kindlasti pakkuma lastele hariduse võimalust, aga kakaokasvandustes töötavad lapsed tihtipeale ilma igasuguse juurdepääsuta kooliharidusele tänan ja järgmisena kolleeg Sanoni, palun. tänan, president. kakssada viisteist miljonit last peavad töötama sada viiskümmend miljonit alla viieteistaastast last on sunnitud tööd tegema ja need on arvud, mida me ei saa sallida seetõttu ma toetan äh, tugevalt äh, resolutsiooni laste tööjõu kasutamine kakaosektoris, ma hääletasin selle poolt, Euroopa Liit äh, peab astuma samme, et selline tänapäeva orjandus enam edasi ei eksisteeriks. me peame tegema kõik selleks, et kui me sõlmime kaubanduslepinguid näiteks Ghana ja Elevandiluhu rannikuga, siis äh, me viiksime sinna sisse klauslid, äh, tagamaks äh, inimestele väärika töö ja lõpetamaks sunnitöö, eriti just laste tööle sundimise, Euroopa Liit peab kaitsma üle kogu maailma kõige nõrgemate huvisid ja lapsed, kes peavad töötama kakaopäe korjatesse, peavad saama meie täieliku tähelepanu osaliseks. ja nüüd järgmisena proua Swinburne laste tööjõud ükskõik millises sektoris on asi, mille vastu Euroopa Liit peaks tugevalt võitlema me Pakistaniga kaubanduslepingut sõlmides viisime sisse klausli äh, puuvilla korjamise kohta ja ka teised riigid peavad tagama minimaalsed õigused äh, ja me peame aitama neid kahtesadat viiteist miljonit last üle kogu maailma, kes äh, peavad tegema tööd, me peame kasutama oma kaubandusvõimu tegemaks teistele riikidele selgeks, et lastele tuleb anda haridust, mitte panna nad varakult tööle, mis ei aita kindlasti kaasa riigi jätkusuutlikule arengule. ja järgmisena proua Anželili. tänan, härra juhataja. tihtipeale me ei teagi, kuidas mõningaid tooteid toodetakse, mida me iga päev kasutame. me ei tea, et äh, teatud juhtudel on need tooted valmistatud laste poolt. sada viiskümmend miljonit alla viieteistaastast last peavad töötama ja tegema väga ohtlikku tööd. tegemist on ärakasutamisega, milles mängib olulist rolli ka kakaotööstus. me peame kindlasti võitlema lapstööjõu kasutamise vastu. see on äh, kõikide riikide kohus aga tihtipeale hargmaised ettevõtted ei avalda oma finantsvoogude kohta andmeid, meil on olemas ÜRO konventsioon äh, laste õiguste kohta, meil on olemas äh, Maailma Tööorganisatsiooni lepingud ja me peame tagama läbipaistvad tarneahelad ja ostuahelad, et äh, võidelda lapstööjõu kasutamise vastu ja tagada jälgitavus kogu selles ahelas suur tänu äh, ja nüüd härra Repo järgmisena. Lugupea-, lugupeetud äh, juhataja, mina toetasin seda resolutsiooni sellepärast, et Euroopa tarbijate šokolaadi äh, toodetakse väga küsitavate vahenditega ja laste tööjõudu kasutades me teame, et Lääne-Aafrika, Ghana ja elevandiruu, ranniku kakaokasvandused toodavad peaaegu kogu maailma kakao Euroopa Komisjon ja Euroopa Välisteenistus tuleks, peaks jälgima eriti tähelepanelikult nende riikide arengut ning kindlustama, et Euroopa Liit ei sõlmiks kaubandussuhteid nende riikidega, kes laste tööjõudu, jõu kõige hirmsamaid vorme kasutavad. laste tööjõu kasutamine kakaoga ka seoses on üks äh, vägagi laiast äh, majandus- so-, ähm, sotsiaalmajanduslikest ja poliitilistest väljakutsetest, siin ei ole küsimus mitte ainult Euroopa öö, äh, ettevõtete ühiskondlikust vastutusest, Euroopa Liit on ju ka äh, inimõiguste öö, ähm, alane väärtusühendus, äh, me ei saa sellepärast sellist käitumist aktsepteerida. Prodots, arvatakse, et kakssada viisteist miljonit last, paljud vastu oma tahtmist töötavad Lääne-Aafrikas äh, kakaokasvandustes. viimastel aastatel on äh, saavutatud teatud parendusi, on programme, millega võideldakse kõige hullemate lapstööviiside vastu, aga sellegipoolest on veel väga palju ära teha. elevandiluurannik äh, ekspordib peaaegu äh, poole maailma kakaost, neid laastab seal sisesõda, muud konfliktid, kakaofarmides on traditsiooniliselt äh, töötanud kogu pere koos, kaasa arvatud lapsed, et vähendada tööjõukulusid ja ma arvan, et ainus võimalus äh, seda tsüklit katkestada on vaesusevastane võitlus. ainult äh, niimoodi võivad riigid nagu elevandiluu rannik areneda, tuleb ehitada teid, sotsiaalkeskusi, koole, haiglaid, et lastel ja vanematel oleks võimalus paremale tulevikule, tänan. suur tänu ja järgmisena saab sõna proua Pasescu. am votat pentru această rezoluție deoarece cultura Africii de vest. suur tänu. Lääne-Aafrika lapstööjõu kasutamine on väga delikaatne teema, väga raske on hinnata arvuliselt, kui palju nende tööd kasutatakse. vaesus, sõjalised konfliktid on olukorda veelgi keerulisemaks muutunud Cote d'Ivoire'i olukord on viinud selleni, et kakssada tuhat tonni toodangut on blokeeri-, blokeeritud, hinnad on muutunud, praegu me lihtsalt ei saa Ghanast ja Cote d'Ivoire'ist importida kakaot, kuid ähm, võib-olla peaks kaasama Interpoli selleks, et uurida äh, lapstööjõu kasutamist ning äh, lastega kaubitsemist. õiglane kaubandus annab selle piirkonna lastele, aga ka vanematele uue võimaluse, tänan. härra Kaminski, palun. juhataja, kolleegid ma loomulikult äh, toetasin seda resolutsiooni, sellepärast et äh, meie parlamendi töö väga oluliseks äh, osaks on selliste teemadega tegelemine, mis ühendab kõiki fraktsioonide üleselt. me tegutseme siin oma väärtustel põhinevalt, võideldes probleemiga, mis on tõesti väga õõvastav. miljoneid lapsi kasutatakse ära, neid sunnitakse tööle, neilt võetakse ära lapsepõlv ja tulevik. see on olukord, mida me kindlasti ei saa sallida. mul on hea meel, et Euroopa Parlament selle küsimusega tegeleb ja on väga hea, et me üritame jõuda probleemi juurteni, me kasutame ära kõiki kanaleid äh, uurimaks, kuidas need tooted Euroopa Liidu turule jõuavad, meie, eurooplased, olemegi ju need kliendid ja me peame saama järgi uurida, kas need äh, on toodetud, need tooted, mida me tarbime, ebaseaduslikult äh, rahvusvahelise õiguse äh, sätetest lähtuvalt. hästi. ja nüüd saab sõna proua Swinburne teemal rahvusvaheline kakaoleping. sõna võttis härra Kaminski. juhataja, ma toetasin rahvusvahelist kakaolepingut kuna see asendab äh, lepingu, mis me sõlmisime aastal kaks tuhat üks ja praegune leping äh, liigub õiges äh, suunas, see toonitab läbipaistvuse vajadust kakao tootmises, sellepärast et meil on suur probleem ebaseadusliku lapssunnitööga me vähendame kaubandustõkkeid, me anname parema juurdepääsu teatud toodetele Euroopa Liidu turul ja selles kontekstis on väga oluline pöörata tähelepanu kakaole, see on oluline ekspordiartikkel vaestele riikidele ja kui nad ei kasuta lapstööjõudu, siis me peaksime igati lihtsustama kakao ostmist vaesemates riikides, soodustamaks nende arengut. ja ma ütlesin küll, et sõna saab proua Swinburne, võttis sõna härra Kamanski, aga nüüd on siis äh, tõesti äh, proua Swinburne'i kord ja peale seda härra Takula. juhataja. nüüd me räägime rahvusvahelisest kakaolepingust, aga see on seotud ka eelmise punktiga, mis puudutas laste tööjõudu ja kindlasti Euroopa Liit peaks äh, jääma oma väärtuste juurde ja meie üks kõige olulisema väärtus on äh, inimõigused ja see hõlmab ka laste õigusi. me peame tugevalt panustama sellele, et äh, mitte mingisugustel tingimustel ei äh, sunnitaks lapsi niimoodi tööle, me peame panustama lapse terviklikule arengule, see peab jätkuma, peame toetama lapse psühhomotroorset ja kognitiivset arengut, tuleb äh, selgelt äh, mõista hukka laste tööjõu kasutamine ja kui me sõlmime lepinguid äh, kakaod eksportivate riikidega, siis me peame tagama, et meie partnerid ei sunniks lapsi niimoodi tööle. lastel on õigus lapsepõlvele ja tuleb kaitsta nii laste kui ka inimõigusi. ja nüüd äh, proua Swinburne järgmisena. tänan, juhataja. kaubandustõkete kõrvaldamine riikide tasandil äh, erasektoris äh, on ähm, see trend, mis meil rahvusvahelisel rennil praegu on ja me peaksime seda toetama, aga meil peaks olema rohkem analüütilisi andmeid ja statistikat selle kohta, millised kaubandustakistused selles sektoris eksisteerivad. loodetavasti globaalsed organisatsioonid reguleerivad kaubandusturge tulevikus paremini kõikides sektorites, nii et meil oleks tõhus mehhanism tagamaks, et põllumajandustooted ja muud tooted ei kahjusta nii tarbijate kui töötajate huvisid selles valdkonnas. suur tänu ja nüüd äh, Euroopa Liidu diabeediepideemiatele reageerimine, proua Swinburne, palun jällegi. tänan umbes kümme protsenti Euroopa Liidu elanikkonnast on äh, mõjutatud äh, diabeedist ja arvestades seda, et meie ühiskond vananeb, siis diabeedi arv ka arvatavasti kasvab. diabeedi teine grupp on teatud määral ravitav, seda on võimalik ennetada, pöörates tähelepanu tervislikele eluviisidele, liikumisele, toitumisele, me peaksime kindlasti vahetama paringaid neid praktikaid ja tõstma koostöötaset liikmesriikide vahel, eriti just teadusuuringute valdkonnas, siis on võimalik ka paremini diagnoosida diabeeti varases faasis. liikmesriigid peaksid kindlasti vahetama teadmisi äh, ravimeetodite osas, et töötada välja kõige paremad meetodid, seetõttu ma toetasin seda resolutsiooni, mis pöörab tähelepanu diabeedi epideemiale Euroopa Liidus, me peaksime välja töötama Euroopa Liidu strateegia, arvestades seda, kuivõrd äh, suure koormuse see haigus paneb meie eelarvetele majanduslikult niigi raskel ajal. ja järgmisena saab sõna proua Janna Kudakis Ühendkuningriigis umbes kolm miljonit inimest kannatavad diabeedi all. tõuseb äh, ülekaalulisus, rahvas äh, vananeb äh, ja diabeedi koormus tervishoiusektorile tõuseb arvatavasti kümme protsenti meie aastastes tervishoiueelarvetes ja Ühendkuningriik ei ole isoleeritud juhtum. statistika näitab, et üks kümnest Euroopa Liidu elanikust on puudutatud diabeedist tervishoid on liikmesriikide pädevuses, aga ma usun, et parimate praktikate vahetamine on kindlasti väga kasulik. Euroopa Liidu strateegia, mis äh, jagab äh, teadus ähm, saavutuste kohta teavet ja parimaid praktikaid on kindlasti õige samm. meil on tegemist epideemiaga, mida meil on võimalik saada kontrolli alla, kui me tegutseme koos ja seetõttu ma ka toetasin seda resolutsiooni suur tänu ja proua Angelilli järgmisena. tänan, juhataja. tegemist on tõesti äh, väga jahmatavate arvudega, mis meil on diabeedi kohta, tegemist on epideemiaga igal aastal sureb sellesse kolmsada tuhat inimest, tegemist on kroonilise haigusega mis äh, nõuab endale kakskümmend, kümme kuni kakskümmend protsenti riiklikest tervishoiukulutustest, praegu ei ole leitud veel äh, lõplikku ravi sellele haigusele, kuigi vähemalt ei ole tegemist äh, nakkushaigusega, aga diabeet levib järjest enam, kuna inimesed vananevad, ühiskond vananeb ja inimeste toitumisharjumused ei ole tervislikud. me peame rohkem panustama ennetamisele, peame ennetama ülekaalulisust, rasvumist, panustama varajasele diagnoosimisele. Euroopa Liit äh, peaks äh, läbi viima innovatiivse strateegia liiguga liikmesriikide tasandil, et äh, toetada innovatiivseid uurimisprojekte. järgmisena härra Repo. <clears throat> aitäh, ma hääletasin selle raporti poolt, sellepärast et diabeet tekitab ähm, esiteks inimlikke kannatusi, aga teiseks on sellel ka märkimisväärsed ähm, majanduslikud ähm, rahalised tagajärjed ehk kulud ja täiesti ähm, murettekitavalt diabeetikute arv kogu aeg Euroopas kasvab. vaja, teise liigi diabeet on eluviisi haigus ja selle vältimiseks on vaja inimestele äh, ähm, anda piisavat ja arusaadavat informatsiooni toiduainete kohta, mis on head nende tervisele. muuhulgas pakendite eh, tekst ei tohi olla eksitav. Eh, diabeeti haigestumist on võimalik vältida õige toiduvaliku ja liikumisega. tervis eh, mõjutab terviklikult kogu inimese elu ja sellepärast on väga oluline äh, kõikide võimalike vahenditega diabeeti vältida, aitäh. suur tänu, nüüd proua Tots. tänan, president, hiljutised andmed näitavad, et kaks koma üheksa miljonit Ühendkuningriigi kodanikku on saanud diabeedi diagnoosi see muide vastab täiesti olukorrale Põhja-Iirimaal, kus umbes seitsekümmend kolm tuhat inimest elab selle haigusega. paljudel aga on see haigus diagnoosimata, nad ei teagi, et nad on haiged. probleem on tõsine kogu Euroopas, minu oma valimisringkonnas on suurenenud diabeetikute arv viimastel aastatel peaaegu nelikümmend üks protsenti. hiljutine riiklik diabeediraport näitas, et see haigus läheb maksma meile üle üheksa koma kuue miljoni euro päevas maksma selle äh, haiguse ravimiseks ning äh, seetõttu on vaja riiklikke ressursse äh, suurendada, samuti aktiivsemalt võidelda selle haiguse vastu, tõstes kodanike teadlikkust, rõhutades tervislikke toitumisharjumusi, harjumusi ning füüsilist aktiivsust. suur tänu! järgmine kõneleja, proua Vassescu. suur tänu! mina hääletasin resolutsiooni poolt, sellepärast et mina arvan, et võitlus diabeedi vastu peaks olema palju jõulisem, tuleks kaasata kõiki võimalikke vahendeid, eelkõige tegeleda ennetustegevusega. muide, pea, ku-, kuusteist protsenti Euroopa Liidu kodanikest äh, on sellest haigusest puudutatud, seetõttu tuleks kodanike teadlikkust tõsta. see haigus on kahjuks ravimatu, kuid on võimalik ära hoida haigestumist. seetõttu peab Euroopa Liit palju rohkem investeerima näiteks spordi toetamisse ning tervislike eluviiside edendamisse samuti on oluline kiire eh, ja õige diagnoos nii eh, esimest tüüpi kui ka teist tüüpi diabeeti puhul. Eh, samuti tuleks ka toetada ravivõimalusi, vältides diabeedist tulenevaid komplikatsioone. suur tänu, härra Tänak! mina hääletasin resolutsiooni poolt, sellepärast et kuigi et tervishoid on ju liikmesriikide vastutusalas, on siiski nendel tehtud ettepanekutel oma väärtus peaaegu, peaaegu kümme protsenti Euroopa Liidu kodanikest tegelikult kannatab selle haiguse all, aga see summa, mis kulub haiguse ravimiseks, ületab palju rohkem kui kümme protsenti tervishoiu eelarvest. Äh, uued võimalused annavad jagada parimaid, äh, annavad võimaluse jagada parimaid äh, oskusi, praktikat, tähtis on dia-, õigeaegne diagnoos, ravi ning ma soovitan Euroopa Liidu raamprogrammide toetamist. olen ise arst, keskealine ning ülekaaluline, seetõttu kahjuks ma olengi täiesti ohustatud diabeedist, seetõttu ma mõistan neid probleeme, tänan. härra Takula, palun. tänan. lugupeetud juhataja, on minu arvates äärmiselt tähtis, et me Euroopa Liidu tasandil kasutaksime kõiki meetmeid selleks, et vältida diabeedi leviku laiendamist. nagu on öeldud, on diabeedi näol tegemist millegi epideemialaadset, ka. palju räägitakse teist, teise ligi diabeedist, mis on suuresti eluviiside, eh, toitumisharjumuste ja füüsilise aktiivsuse tagajärg. kuigi tervishoiuküsimused suuresti kuuluvad äh, liikmesriikide pädevusse oleks siiski tervitatav, kui Euroopa Liidu tasandil teadvus, teadvustataks seda küsimust, mis puudutab äh, tervishoidu ja pyritaks ähm, motiveerima ja julgustama liikmesriike äh, tegutsema nii, et juba koolides lastele räägitaks tervisliku eluviisi plussidest ja hoolitsetaks selle eest, et diabeedi valik enam ei äh, laieneks. suur tänu, härra Kaminski, palun. tänan, president. kümme protsenti Euroopa Liidu elanikkonnast on need, kes kannatavad diabeedi all. mitmete elustiili muudatuste tõttu tõttu, eh, elanikkonna vananemise tõttu on diabeedi probleem eh, muutunud veelgi teravamaks kodanike jaoks ja seetõttu toetasin koostatud dokumenti, hääletasin poolt. ma arvan, et diabeedi probleem on Euroopa Liidus nii tõsine, et kõik institutsioonid, nii liikmesriikide omad kui ka Euroopa Liidu institutsioonid peaksid probleemile otse silma vaatama, hakkama edendama tervislikke eluviisi, viise, tervislikku toitumist ning äh, eraldama rohkem vahendeid selleks ja ka meditsiiniuuringute jaoks. suur tänu! tänan, härra Kaminski. nüüd härra Kelly, palun. suur tänu järjest rohkem on diabeet jututeemaks saanud, see on suur probleem, me peame aga võitlema selle haigusega, ennetama diabeeti. Brüsseli tervishoiufoorumil öeldi, et üheksakümmend protsenti Euroopa Liidu tervishoiukulutustest läheb raviks ja ainult kolm protsenti investeeritakse äh, Ähm, ennetusse, ähm, meditsiiniuuringutesse, seetõttu ma olen Keith Swinburne'i väga tänulik, sest ta ütles, et äh, meil on tegelikult kasutamata potentsiaal, paljud inimesed tegelikult sooviksid oma äh, elustiili võib-olla muuta, kuid nad ei tea, kuidas seda teha. me peaksime uurima rohkem, teadvustama endale probleeme ja ma nõustun raportiga äh, järgmises äh, finantsraamistikus peaks olema rida ka tervishoiu, äh, tervislike eluviisidega seotud tegevustele. suur tänu, härra Kelly ja nüüd läheme järgmise raporti juurde. laienemisaruanne endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi kohta. proua Swinburne, palun. tänan, president, tervitan positiivseid avaldusi seoses Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi kohta arvan, et paljud lai-, ühi-, peatselt ühinevad riigid, näiteks Serbia, mis võeti ka kandidaatriigiks viimasel ülemkogul, võiks anda eeskuju ka Makedooniale. kaks riiki tegelikult on hiljuti sarnaste probleemidega maadelnud ning samas neil on jätkuvad vaidlused naabritega. Makedoonia vaidlus äh, Kreekaga oma nime pärast ei tohiks takistada tema äh, aren-, arendamast tema suhteid Euroopa Liidu ja Serbiaga. suur tänu! aitäh ja nüüd kolleeg Antoni Otsi, palun! tänan, president käisin ise Makedoonias eelmiste presidendivalimiste ajal Rahvapartei esindajana, toetasin sealset sõsarparteid, äh, peaministrit, kohtusin tuhandete kodanikega ja äh, institutsioonide esindajatega ning äh, sain aru, et kodanikel on tõsine tahe ühineda Euroopa Liiduga. seetõttu ma arvan, et ei tohiks enam viivitada, enne kui alustame läbirääkimisi, mis muide teatud ajaks peatati, nüüd tuleks need taaskäivitada. eduraport kahe tuhande üheteistkümnendal aastal, mille komisjon esitas, näitab, et juba kolmandat aastat järjest on endine Jugoslaavia Vabariik Makedoonia suutnud äh, edasi areneda läheneda oma poliitilisi kriteeriume kui ka, lähendada nii poliitilisi kriteeriume kui ka majandust Euroopa standarditele. seetõttu toetan läbirääkimisi. suur aitäh, härra Repo, palun. lugupeetud juhataja, on äärmiselt kahetsusväärne, et see nimevaidlus jätkuvalt takistab eh, Makedoonia liitumisläbirääkimisi äh, Euroopa Liit on lubanud kõikidele Balkani riikidele la-, äh, võimaluse liituda Euroopa Liiduga äh, ning äh, Makedoonia oli esimene, kes sai kandidaatriigi staatuse. lisaks on Makedooniad äärmiselt euromeelsed, vähemalt seniajani. Euroopa Komisjon on juba kolmel äh, järjestikusel aastal soovitanud liitumisläbirääkimiste alustamist Makedooniaga, kuid nõukogus ei ole Äh, kokkulepet saavutatud. ka komisjon on äh, sattunud keeletsensuuri keskele, sellepärast et nemad ei maini, äh, nende dokumentides ei eksisteeri sellist sõna nagu Makedoonia või makedoonlane, ÜRO puhul see näiteks niimoodi ei ole. põhimõtteliselt on oht, et selle nimevaidluse tõttu ähm, kogu Euroopa Liidu liikmes, liikmeks saamise protsessi usaldusväärsus kannatab, kui see nimevaidlus on jätkuvalt takistuseks liitumisläbirääkimiste alustamisele, aitäh! suur tänu! järgmiseks saab sõna kolleeg Pirinjo. suur tänu! endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi edusammud on näidanud, et riik on otsustavalt asunud Euroopa Liiduga ühinemise teele, tegemist on Balkani regiooni strateegiliselt olulise riigiga, nad on pühendunud Euroopa algatustele ja on muutunud avatumaks. kohtusüsteemi reformi käigus ning haldusreformi käigus on ilmnenud esimesi märke arvamuse vabaduse toetamise kohta, aga meid ikkagi äh, paneb muretsema inimõiguste küsimus, meediapluralismi puudumine, riigil on veel väga palju ära teha. laienemis, ühinemisvõimalus peaks toimima stiimulina selleks, et reforme kiirendada riigis. mina usun laienenud tugevasse Euroopasse, seetõttu toetasin raportit. suur tänu ja nüüd härra Stojanov, palun tänan, president, esimest korda sellest ajast alates, kui ma tulin Euroopa Parlamenti, pidin ma hääletama raporti vastu. hääletasin endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi raporti vastu, enne hääletasin ma eh, ikka alati poolt, ma arvasin, et see innustab Makedooniat, aga tõesti viis, viie aasta jooksul tavaliselt üks riik siiski suudab äh, reforme läbi viia, äh, kui ta soovib ühineda Euroopa Liiduga, kuid no, äh, me teame, et Bulgaaria päritolu kodanikke kiusatakse taga, kooliraamatutes leiab ikka veel vihkamist ja mina ei saa toetada sellist riiki, kes meie poliitilistele kriteeriumitele ei vasta. tema käitumine naabrite suhtes, oma kodanike suhtes on häbiväärne, sest seal summutatakse sõnavabadust. suur tänu, proua Pasescu! tänan, mina hääletasin selle raporti poolt, sellepärast et Balkani sta-, stabiilsus on väga oluline. suhted Euroopa Liiduga aitavad kindlasti sellele kaasa Skopje on juba demokraatlikke reforme läbi viinud, kuid need peavad jätkuma, eriti kohtusüsteemis, aga ka võitluses korruptsiooni vastu. samas pean toonitama vajadust suurema läbipaistvuse järele avaliku sektori kulutuste ning eh, erakondade rahastamise küsimuses. Makedoonia autori, ametivõimud peaksid mõistma, et multikultuurne eh, mudel on nende ühiskonna jaoks äh, sobiv. tahaksin ka öelda, et äh, integrats-, äh, mustlaste integreerumine avalikus teenistus, hariduses on edenenud, kuid olgem tähelepanelikud, sest palju tuleb veel ära teha. suur aitäh ja nüüd härra Tänak, palun. suur tänu, ma hääletasin raporti poolt, siin kutsutakse nõukogu üles toetama komisjoni, eh, seadmaks eh, paika kuupäeva läbirääkimiste taasalustamiseks. mina arvan, et kahepoolsed suhted ei peaks eh, takistama Makedoonia täiendavat integreerumist. riigile anti juba kahe tuhande viiendal aastal kandidaadi staatus peaminister on äh, näidanud, et, äh, et majanduskoostöö, majanduse areng, äh, detsentraliseerimine, inimõigused, avalik sektor, kõik on arenenud edasi, on püütud ka slaavide ja Albaania kogukonnaga suhteid parandada ja nüüd, et rahvusvaheline kohus hääletas siiski Makedoonia NATO-sse vastuvõtmise vastu peab leidma ka meie äh, tunnustamist. härra Bielan, palun. aitäh, juhataja. laienemine Balkanile on järjekordne samm Euroopa integratsioonis. endine Makedoonia äh,, siis endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik on tähtis osa sellest mm, sammust äh, ja kindlasti liit toitumine peaks olema prioriteetne küsimus. ühtlasi ma tunnustan Skopje valitsuse Euroopa-meelset poliitikat ning äh, ka transatlantilist, äh, äh, transatlantiliste suhete edu, mida näitab nende kandidaadi staatus. maailmapanga raportis on ka rõhutatud Makedoonia edusamme sellepärast et äh, viimase viie aasta jooksul on nad väga suurt edu saavutanud haridusreformide osas. Eh, ja Transparency Internationali ähm, paremusjärjestuses korruptsioonivastase näitajate poolest on Makedoonia ka väga kõrgel kohal. aitäh, härra Kaminski, palun. lugupeetud juhataja, daamid ja härrad. Balkan on väga paljude aastate jooksul olnud Euroopa ajaloo selline hirmus koht ja sellepärast me tervitame vägagi soojalt asjaolu, et järjekordne Balkani riik on äh, välja käinud oma Euroopa ambitsioonid ning soovib ühineda meie koge-, kogukonnaga, mis on täiesti pretsedenditult järjest suureneva õitsenguga ala. ei ole sugugi imelik, et riik, kes on sõja all kannatanud, soovib meiega ühineda. sellepärast ma soovin kindlasti toetada Makedoonia püütlusi Euroopaga ühenda, ühineda, ma paluksin Kreeka sõpradel mitte enam seda probleemi mainida, mina arvan, et tänapäeva Euroopas ei tohiks me nii kitsarinnaliselt läheneda, me peaksime kõik elama sõpruses ja üksi, üksteise mõistmises. aitäh ja nüüd Island, proua Swinburne. kas nüüd ei ole? aitäh, juhataja. laienemisprotsessi Islandi osas arutades on väga raske jääda pelgalt Kopenhaageni kriteeriumide äh, piiresse, sellepärast et äh, on suur vahe Islandi ja nende riikide vahel, kes ühinesid äh, pärast Berliini müüri langemist. väga tähtis on veenduda, et Island tõesti kõik Euroopa Liidu kriteeriumid täidab. finantsteenuste osas peame olema väga ettevaatlikud, tuleks veenduda, et Islandi pangasüsteem, mis on reformi läbi teinud, tõesti vastab Euroopa Liidu nõuetele. see on jätkuvalt väga suur probleem Ühendkuningriigis, väga palju muret tuntakse seal sellepärast, et väga paljud inimesed kaotasid väga palju raha Islandi pankadega seoses. kuigi eh, ühelt poolt võiks mõelda, et eh, mõistlik oleks nagu eh, sellele mitteliigset tähelepanu pöörata, tuleb siiski võtta kõik mõõtme-, meetmed, et sama asi ei korduks. aitäh, kolleeg Annan, palun järgmiseks aitäh, juhataja. siin äh, saalis oli päris hirmsaid äh, sõnu äh, öeldud pärast seda, kui Islandi pangad äh, kokku kukkusid äh,, irvitati siin. aga kes nüüd naerab viimasena? Island on äh, tänu ekspordile oma kas-, äh, majandust kasvatanud ja neil läheb hästi. Nad äh, ei teinud seda hirmsat võ-, äh, viga, et oleksid võtnud üle erasektori võlad. ja võlg suhtes SKT-ga on kuuskümmend, on, on parem kui igal pool Euroopas Äh, islandlased väga hästi teavad, mida, millega lõpeks liitumine Euroopa Liiduga, ähm, kohalikust võimust jääksid nad ilma, äh, nad on väga kavalad inimesed, sellepärast et nad on sajandeid elanud väga rasketes tingimustes ja nad mm, kindlasti äh, oskavad teha parema valiku kui Euroopa Liiduga liitumine. proua Janno Kudakis aitäh, mina hääletasin selle resolutsiooni vastu, põhjus ei ole mitte selles, et ma arvan, et Island ei peaks saama Euroopa Liidu liikmeks. ma lihtsalt arvan seda, et pärast Icesaveri ähm, kokkukukkumist äh, ei tohiks äh, see saada äh, takistuseks liitumisele, tähendab see seisukoht. Äh, Londonis kohalikud omavalitsused Äh, kannatavad äh, väga raske majandusliku olukorra all. kuus Londoni koha, äh, kohalikku öö, ähm, omavalitsust, neil oli sada kakskümmend kuus miljonit öö, investeeritud Islandisse, nelikümmend miljonit oli investeerinud öö, Londoni Transpordiamet, kolmkümmend miljonit Londoni politsei ja kõik nimetatud äh, ei ole mitte sentigi tagasi saanud pärast seda, kui oktoobris kaks tuhat kaheksa Islandi pangandus kokku varises äh, ja Islandi pangad on lihtsalt kurdiks jäänud meiepoolsetele pöördumistele. Margaret Thatcher ütles omal ajal, et me peame lihtsalt oma raha tagasi küsima. ja niimoodi peame ka meie äh, tegema, ehk niikaua, kuni Island ei ole oma võlgu meile tagasi maksnud äh,, jääb mina jätkuvalt hääletan vastu. härra Repo, lugupeetud juhataja, Euroopa majanduskriisis eh, oleme poliitikutena liiga tihti ära unustanud, kui palju stabiilsust, rikkust ja heaolu Euroopa Liidult on meie liikmesriikidele tulnud. Islandi majandus- ja finantssektor on tervenemas ja Euroopa Liit saaks Islandist näol öö, ähm, pikaajalise ajaloo ja demokraatia traditsioonidega liikmesriigi, kellel on oma aktiivne kodanikkond. Island on Euroopa Liidu strateegiline sild Arktika piirkonnas ja samas on neil ka väga palju teadmisi ta-, taastuvenergiast. Island on juba praegu täitnud Kopenhaageni kriteeriumid on, ja on seega valmis Euroopa Liiduga liitumiseks aga sellele vaatamata Islandi Euroopa Liidu ähm, liikmeks saamine ei saa olla enesestmõistetav küsimus, näiteks vaalapüük tuleks lõpetada. Euroopa Liidu äh, liikmeks saamine, see protsess äh, põhineb iga riigi oma saavutustel ja Islandi soov liituda meiega nähe, näitab, et Euroopa Liit on jätkuvalt atraktiivne. aitäh äh,, kolleeg Campbell aitäh, mina hääletasin Islandiga, Islandi liitumise vastu. möödunud kuul kaks kolmandikku islandlastest eh, rahvahääletusel leidis, et Island oleks hull, kui ta eh, liituks Euroopa Liiduga, see ju hävitaks islandlaste põhilise eh, elatisallika ehk kalanduse, nii nagu see on tuhandeid töökohti hävitanud Ühendkuningriigis. niimoodi on see vähemalt minu, niimoodi on minu öö, Äh, valimispiirkonnas Ida-Inglismaal. Ähm, äh, nad oleksid hullud ka, kui sooviksid liituda euroga. Nad oleksid hullud, kui nad langeksid äh, Euroopa Liidu bürokraatia raamistikke. Neil on praegu kolmeprotsendine majanduskasv, Euroopa Liidus on see null. miks riskeerida selle kõigega? peale selle on olemas ka selliseid asju nagu näiteks EFTA kohus, mis on juba öelnud, et, et äh, öelnud oma seisukoha välja. nii et Island jäägu uhkeks, äh, iseseisvaks ja ise äh, enda asjade üle otsustavaks. aitäh, järgmisena kolleeg Dots, palun. aitäh, juhataja. Ühendkuningriigis on selline valimispiirkond, kes soovitaks ähm, Islandile õppida Briti vigadest ja jääda Euroopa Liidust välja. parlamendis tuleks mõelda ka selle peale, et kui taotleda mingisuguse klubi liikmeks saamist, siis sellisel juhul tuleks selles, selle avaldusega seoses demonstreerida oma liitumiskõlbulikkust tänu sel-, sellele, et sa täidad kõiki reegleid. võtame Islandi tegevuse kalandussektoris, makrellide ka seoses. Nad ähm, rahumeelega on reegleid rikkunud. kui parlamendil vähegi selgroogu on, peaksid minema Islandile väga selge sõnum, et Islandi käitumine makrellidega seoses eh, ei kõlba kuhugi ja näitab ka Islandi suhtumist Euroopa Liidu poolsesse regulatsiooni. aitäh ja kolleeg Pasescu! suur tänu, ma hääletasin kolleeg Breda raporti poolt, sellepärast et tegemist on tasakaalustatud lähenemisega hinnanguga is-, suhetele Islandiga. see riik võiks saada eduloo äh, näidiseks, see toob mõlemale poolele majanduskasu Euroopa Liidu välispoliitikale, eh, transatlantilistele suhetele ja veelgi enam, ma arvan, et see eh, Islandi ühinemine aitab kaasa ka Arktika poliitika arendamisele, kaas-, selle kaasamisele regionaalpoliitikasse. Island või, Islandi näide võiks stimuleerida ka teisi kandidaatriike. ja samas tuleb äh, väga oluliselt jälgida, kuidas me oma avalikke suhteid äh, kujundame, arvestades Islandi kodanike vastuseisus äh, liitumisele Euroopa Liiduga suur tänu ja nüüd ma annaksin sõna härra Kaminskile. suur aitäh! mina hääletasin selle raporti poolt, sest ma arvan, et Euroopa Liit peaks laienema. ta peaks laienema kõikide nende riikidega, kellel on needsamad väärtused ja kes ähm, austavad inimõigusi ning kes ähm, peavad kinni vabamajanduse tingimustest. niimoodi see Islandi puhul ka on. minu arvates me peaksime ähm, järeldused tegema sellest, mis Islandil juhtus äh,. pretsedenditu väga sügav kriis, ühelt poolt finantskriisi, kriis, teiselt poolt poliitiline kriis oli seal. mõelgem nendele meetmetele, mis Isla-, Island võttis kriisi ületamiseks minu arvates äh, kõige, kõike seda arvestades oleks vägagi väärt mõte aktsepteerida Islandit liikmesriikide, riigina, aga see tähendab muidugi, et peab olema hea tahe mõlemal poolel. islandlased ise peavad ka seda soovima. aitäh ja viimane resolutsiooni ettepanek laienemisraport Bosnia-Hertsegoviina kohta. härra Kuka. tänan, juhataja. ma hääletasin Bosnia-Hertsegoviina resolutsiooni poolt. ma loodan, et äh, see saadab teatud sõnumi riigi poliitikutele järelemõtlemiseks, et nad äh, hakkaks läbi viima reforme, mida riigil on kiireloomuliselt vaja. siinkohal tahaksin ka toonitada, kuivõrd oluline on et Bosnia-Hertsegoviina poliitikud leiaksid julguse ja tahte töötada koos, teha konstruktiivselt koostööd, kompromisse. põhiseadusreform, justiitssektori reform, majandusreformid ja sotsiaalreformid ei ole võimalikud ilma ühiselt pingutamata ma usun, et selle riigi areng äh, on oluline nii Euroopa Liidu kodanike kui ka Bosnia-Hertsegoviina kodanike seisukohast. tänan, härra Kukan, järgmisena härra proua Pasescu. suur aitäh, president mina hääletasin selle raporti poolt, sellepärast et poliitiline ummikseis on takistanud Bosnia-Hertsegoviina arengut. ma tahaksin lootust väljendada, et nüüd uue valitsuse ametisse astumine võimaldab poliitilised reformid läbi viia, et konsolideerida õigusriiki, tugevdada majandust, positiivne õhustik annab võimaluse Bosnia-Hertsegoviinale edasi minna, arendades oma suhteid ka Euroopa Liiduga. Euroopa Liit on Bosnia-Hertsegoviina jaoks väga oluline, me peame julgustama Bosniat ja Hertsegoviinat ning samas ei tohiks võtta selliseid hoiakuid, mis võiks sisepingeid Bosnia-Hertsegoviinas suurendada olen ähm, rahul sellega, et mustlaste olukord on paranenud, sedasama tegevust tuleks jätkata, äh, samuti tuleks ellu viia miinide strateegia. suur tänu! aitäh, nüüd annan härra Tanakile sõna. juhataja, koos oma fraktsiooniga ma hääletasin Bosnia-Hertsegoviina laienemise aruande poolt selle resolutsiooni äh, sees tuuakse välja olulised aspektid, äh, tuleb tugevdada keskvõimu ja Sarajevas asuvaid ametiasutusi, enne kui me saame edasi liikuda. me toetame ka seda, et Euroopa Liidu kohalolekut riigis tuleks tugevdada. tähtis on võitlus äh, korruptsiooni vastu, eriti just justiits- ja haridussüsteemis. tähelepanu tuleb pöörata äh, ka vähemuste kaitsele väga oluline teema. Bosnia-Hertsegoviina valitsus peab äh, võitlema ekstremismiga piirkonnas ja julgeolekuohuga, mis sellega kaasneb. kui üks kogukond äh, radikaliseerub äh, kui ollakse radikaalselt teatud religioosse ähm, rühmituse suhtes, siis see kõik ei aita kaasa rahu ülesseadmisele Bosnia-Hertsegoviinas. järgmisena härra Pielan, palun. tänan, juhataja. Bosnia-Hertsegoviina on riik, mis kannatas kõige rohkem Balkani sõdade käigus, isegi praegu kannatab äh, see riik äh, sisevastuolude all ja on silmitsi äh, vahabiitluse ekstremismiga. on väga hea, et Bosnia-Hertsegoviinas on astunud ametisse uus valitsus ja me julgustame neid täielikult täitma võetud kohustusi, eriti eelarve valdkonnas Brüssel on väljendanud soovi saata erisaadikut Bosnia-Hertsegoviinasse, kes aitaks omalt poolt kaasa laienemis, liitumisprotsessile. tähelepanu tuleb pöörata probleemidele, mis on seotud mineviku sõjakuritegudega ja üleüldiselt äh, sõja põhjustatud probleemidega. väga oluline on pöörata tähelepanu julgeoleku aspektidele. härra Kaminski, palun. juhataja austatud kolleegid, Bosnia-Hertsegoviina on äh, eriline koht, ma julgeksin öelda, et äh, tegemist on Euroopa Liidu südametunnistuse peegliga. kakskümmend aastat tagasi pandi Jugoslaavia vabariigis äh, toime pretsedenditud sõjakuriteod pärast teist maailmasõda. Lääs ei teinud mitte midagi, aitamaks neid. ma arvan, et me kõik äh, kahetseme oma tegevusetust tänase päevani. ja ääretult valus on kogu see protsess nendele isikutele, kes kaotasid äh, perekonnaliikmeid selles sõjas kui me aitame nüüd Bosnia-Hertsegoviinat teel Euroopa Liitu, siis tegelikult me maksame kinni oma mineviku võlad mis meil on seal piirkonnas. Bosnia-Hertsegoviina on väga eriline piirkond. see näitab, millised äh, probleemid on, aga samas ka millised võimalused on, kui erinevad religioossed ja etnilised grupid äh, elavad koos samal territooriumil. ma loodan, et äh, Bosnia-Hertsegoviina areng päädib lõpuks liikmelisusega Euroopa Liidus suur tänu, härra Kaminski ja viimasena saab nüüd sõna härra Stadler. tänan. ma täheldasin, et kolleeg Paki raportis on väga olulised elemendid, olgugi et hoiatatakse ekstremismi ja vahabismi eest ma hääletasin siiski äh, resolutsiooni vastu, sellepärast et minu arvates meie lähenemine Bosnia-Hertsegoviinale ei ole õige. väljastpoolt ei saa peale suruda tsentraalset riiki. mitmed äh, liberaalid ja rohelised äh, ka ütlesid seda, et väljastpoolt, Euroopa Liidu poolt me ei saa ette kirjutada sellist keskset riigisüsteemi ja me ei saa lubada ka seda, et Bosnia-Hertsegoviina oleks ähm, lõputult Euroopa Liidu protektoraadiks. juba kakskümmend aastat on see olukord aga eksisteerinud, neil ei ole keskset struktuuri, nad ei ole suutnud ju tulla välja selle aasta eelarvega, nad ei suuda isegi ametisse nimetada ametiasutuste juhte nii et äh, ma väga kahtlen, kas äh, see riik äh, jõuab tsentraalse riigi struktuurideni ja Euroopa Liidu lähenemine on vale. suur tänu, istungil on vaheaeg kuni kella kolmeni.